So. Ach, so. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. kolleegid, ennem kui me hääletama hakkame, on mul teile üks teadaanne. Te vast mäletate, et president esimese mai istungjärgu ajal kehtestas kolleeg Sinadinosele karistuse vastuvõetamatute märkuste eest Türgi rahvastiku kohta plenaaristungil üheksandal märtsil. juhatuse koosolekul esmaspäeval, kuuendal juunil vaatasime läbi härra Sinadinose edasikaebuse ning ühehäälselt kinnitasime presidendi poolt kehtestatud karistuse, et härra Sinadinos peab loobuma kümnest päeva päevarahadest